koleżanki i koledzy. E, Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. Palun istuge. Nüüd me alustame hääletusega. Me kõigepealt valime Euroopa Parlamendi asepresidendi daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. me algame asepresidendi valimisega ma palun, istuge kiiresti, ärge raisake aega Robert. Robert, palun istu. vastavalt kokkuleppele ja vastavalt reeglitele kolmteist, viisteist ja üheksateist hakkame me valima Euroopa Parlamendi asepresidenti. nii nagu te väga hästi teate, üks meie kolleegidest, e, nimelt inimene, kes oli üheteistkümnes e, asepresident, valiti oma riigi parlamenti ja on praegusel ajal selle riigi parlamendi spiiker. see on meie endine kolleeg Paul Schmidt. nüüd tema ametikoht on vaba ja nüüd me siis valime uue asepresidendi tema asemel. mul on järgmised kandidaadid. härra Laslo Türkes. kandidaat on mulle ametlikult teatanud et tema on nõus kandideerima. ja tema on ainus kandidaat ning seepärast eh, palun ma, et me eh, tema vastavalt eh, kodukorra reeglile kolmteist saaks teie heakskiidu. heakskiidu väljendatakse plaksutamisega. suur tänu. aga siiski ma tahaksin küsida, kas kellelgi on vastuväiteid või reservatsioone? ma pean küsima seda vastavalt meie kodukorra reeglitele. härra Vadim Tudoril on sõna daamid ja härrad. täna on mul esimest korda häbi olla Euroopa Parlamendi liige. see on esimest korda, kes eh, eitab eh, Anoni eh, rahuleping, rahulepingut, mis kirjutati alla pärast Esimest maailmasõda ja minu jaoks on solvav, et tema valitakse niisugusele ametikohale. mina küsisin, kas keegi on vastu, ütleb esimees meie oleme siin praegu ühinenud äh, Euroopa projekti liikmed. ma küsisin, kas te olete nõus, ütleb esimees, teie vastasite, et te ei ole nõus selle inimese valikuga. aga hääletagem siis ametlikult. nüüd me läheme edasi ametliku hääletusega, daamid ja härrad, me valime Euroopa Parlamendi asepresidenti, me kasutame elektroonilist süsteemi selle menetluse jaoks, palun võtke oma kaardid pistke nad masinasse. ja kui ma olen nüüd kuulutanud, et hääletus on ava, alanud, siis eh, hääletamegi, aga sõna on härra Svobodal. president, meid informeeriti, et kandidaat tahab teha avalduse. võib-olla me muidugi eh, saime valesti asjast aru, aga kui ta tõepoolest tahab eh, teha avaldust, siis ta peab ka selle võimaluse saama kas kandidaat soovib öelda mõne sõna meie äh, kojale? palun, teil on sõna. lugupeetud kolleegid, mina teen lühikese avalduse ja ma loeksin selle ette. mul on suur au, et mind äh, nimetati Euroopa Parlamendi asepresidendi kohale ja et mind toetab Euroopa Rahvapartei. täpselt samasugune au oli minu jaoks ka see, et ma sain Rumeenia kõrgema autasu kahe tuhande üheksanda aasta detsembris just nimelt selleks, et mälestada või tunnustada kahekümne aasta möödumist kommunistliku režiimi langemisest Rumeenias me oleme ühendatud, me saame aru, et e, see, mis algas Timisoaras kahekümne aasta eest ja tõi kaasa e, Ceausescu režiimi langemise, annab võimaluse täna e, esindada minu kodumaa inimeste huvisid teha seda eh, vähemuste, eh, religioossete eh, erinevuste, demokraatia nimel, et väheneksid meie erinevused. ma olen pühendunud Euroopa integratsioonile, ma tahan, et endised kommunistlikud riigid ähm, Ida-Euroopast oleksid ühendatud Euroopaga ning eh, ma esindan just Ungari vähemust Rumeenias. mul on suur au olla Euroopa Parlamendi liige eh, pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping, mis keeras uue lehekülje ühinenud Euroopa ajaloos. suur tänu! Eh, dziękuję Dziękuję koledze za wypowiedź. suur tänu selle seisukoha esitamise eest. me hääletame elektrooniliselt. ja pärast seda eh, ilmuvad ekraanil hääletustulemused eh, siis ja kandidaatide nimed ja te peate hääletama siis Äh, kas äh, plussi või miinusmärki vajutades või võite jääda ka erapooletuks. ja see tegevus vastab siis kodukorra reeglile viisteist, see kandidaat, kes saab suurima häälte enamuse, osutubki valituks. ja ma ei mm, ava veel hääletust, aga nüüd on küll hääletus avatud putting the list onto the system. It will just take a few seconds, President. Ten seconds. Ten seconds. E, dziesięć sekund po to, żeby przygotować odpowiedź. Nüüd kulub kümme sekundit aega ja siis ilmuvad tulemused ekraanile. Głosowanie jest otwarte. Nüüd on hääletus alanud. E, czy wszyscy zagłosowali? Kas kõik on jõudnud hääletada? Uh, not working. Tundub, et ei tööta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 I should say the... Proszę Państwa, proszę o uwagę. daamid ja härrad, kas ma tohiksin paluda teie tähelepanu? nagu me teame, e, on tegemist e, siis diskreetselt toimuva hääletamisega ja ma palun teil, et te siis nüüd hääletaksite kas poolt vastu või siis erapooletult. ja see ka salvestatakse ja registreeritatakse, registreeritakse, nii et see on personaalne hääletus. nii et palun vajutage vastavat nuppu. kolleeg, proszę bardzo monsieur le président excusez moi je suis peut être le seul ignare dans cette assemblée mais je ne sais pas du tout comment se prononcer äh, president võib-olla mina olen siin ainus rumal aga ähm, ma ei tea kuidas siin tuleks äh, hääletada Ü siin on üks null ja X kas te saaksite selgitada arusaadavalt äh, jah hea meelega kui me poolt hääletame siis äh, te peate vajutama plussi, kui aga vastu, siis peaksite miinusmärki vajutama ja juhul, kui soovite jääda erapooletuks, siis peaks kursor olema nulli peal. Well, we should repeat it. Isn't it impossible? If you do that, President, we haven't announced this and we can close the vote should we? E, e, koleżanki i koledzy. E... Kolegid. Kolegid. mulle tundub, et tehnilises plaanis on tekkinud probleeme, et tehniliste põhjuste tõttu ei saa praegu hääletada normaalselt Yes. president. lugupeetud president. kogu lugupidamise juures lubage mul esitada teile üks küsimus. Teil on kindlasti palgal suurepärane, äh, suur hulk äh, inimesi, kes oskavad vastata küsimusele minu ekraanile tuleb nimi Tokes. ja mul on kolm nuppu masinal. ja neid tuleb vajutada, kui on nimeline hääletus. esimene on jah. teine on erapooletu ja kolmas on ei, kas ma saan õigesti aru, poolt, erapooletu, vastu, selles järjekorras. kas see tähendab siis, et need kes tahaksid härra Tokeshit valida, vajutavad jah, need, kes ei taha teda valida, vastavad, vajutavad ei ja sellised nagu meie fraktsiooni liikmed, kellel on ükskõik, vajutavad erapooletu ehk keskmine. aitäh! tõepoolest! tõepoolest, täpselt seda ma seletasin ju ka enne. Need, kes soovivad valida härra Tokeshit, vajutavad jah, poolt Need, kes ei taha teda valida, vajutavad nupule, mis ütleb ei või vastu ja need, kes jäävad erapooletuks, nemad vajutavad märgile, kuhu on kirjutatud null. kolleeg Magos, proše bardzo. Teil on sõna. lugupeetud president, vabandust, aga ma ei saa aru ma võtan endale vabaduse tulla tagasi selle juurde, mida te ütlesite enne, kui härra Schulz sõna võttis. minule on parlamendi talitused öelnud hoopis seda, et ma võin hääletada poolt või vastu, kuid mul ei ole võimalik jääda erapooletuks. vabandage, et ma tulen selle juurde veel kord tagasi, aga härra president, palun andke mulle selge vastus. selge vastus sellele küsimusele, härra. on, et me saame hääletada poolt või vastu ja me saame jääda erapooletuks. kuid äh, erapooletuks jäänud äh, inimesed ja vastu hääletanud inimesed äh, summeeritakse ja seda tehakse sellepärast, et loevad ainult poolthääled. härra Tokeši valimisel loevad ainult poolthääled, seega kui te vajutate jään erapooletuks, siis sisuliselt on seesama, kui te oleksite hääletanud vastu. kordan, kordan üle. kui te hääletate poolt, siis te vajutate plussmärgile kui te jääte erapooletuks või hääletate vastu, siis eh, tulemus on sama, te ei hääletanud poolt. see on informatsioon, mis on minul. daamid ja härrad, palun teid. palun teid, kas saaksin teie tähelepanu? kolleegid, ma tahaksin nüüd selle hääletuse lõpetada, kuid meil ei ole veel tulemusi, nii et avame uuesti hääletuse. alustame. ja ma luban veel esitada kolm küsimust, aga rohkem mitte, sest siin on liiga palju sõnasoovijaid. nii et lõpetame nüüd selle hääletuse kõigepealt ära, aga ei loe veel kokku tulemusi. lihtsalt hääletame, äh, suleme hääletuse lõpetame hääletuse, hääletame pärast uuesti ja praegu võtan kolm sõnavõttu. härra Tostas. härra Tostas, härra president, mina ei arva, et me nüüd järgiksime praegu Euroopa Parlamendi kodukorda. on täiesti eh, vastuvõtmatu seda, kui me ei tea täpselt, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks ma saan nüüd aru, kuidas me kasutame neid nuppe ja ma saan aru, et et need, kes jäävad erapooletuks, need arvestatakse koos nendega, kes ütlesid ei, ma tahaksin teada täpselt, milline on ikkagi tulemus. suur tänu, nüüd on järgmine küsimus. härra president ma arvan tõepoolest, et äh, ikkagi mõistlikud inimesed saaksid aru, kas me hääletame poolt vastu või jääme erapooletuks. me teeme ikkagi iga päev niimoodi, aga äh, kui me ei saa niimoodi hääletada, siis pole ka üldse mõtet hääletada. kolmas küsimus. president, mina Eh, tahaksin anda teile teatud tehnilist informatsiooni. see eh, süsteem töötab niimoodi, et sa hääletad jah, siis on ja ja kui sa lähed ei peale, siis sa näed ikkagi eh, sinist ja kui sa jääd erapooletuks, siis ta ei näita mitte midagi, ma küll ei tea, kas niimoodi saab hääletada. daamid ja härrad ma selgitan teile veel kord. kas ma, kas te ei kuulaks mind, palun? seal ma annan sõna ühele kolleegile, kellel ei ole mikrofoni sees. härra president võib-olla me saaksime lahendada küsimuse rahulikumalt. tavaliselt Euroopa Parlamendi asepresidenti valitakse siis, kui äh, äh, uus äh, koosseis too, tööle hakkab, inimene valitakse nimekirjast. ja me tegelikult näeme ainult seda, kui palju poolthääli antakse. ja siis niimoodi määratakse kindlaks, e, milline on järjekord, aga praegusel hetkel, kuna lahkunud on üks asepresident, siis me peame valima ühe e, asepresidendi ja see inimene peab lihtsalt saama mingisuguse numbri jah hääli ja mitte midagi muud ei loe, see on hoopis teistsugune hääletus, kui muidu on hääletus asepresident president kirjeldas väga hästi, kuidas toimub eh, salajane hääletamine. ja ma arvan lihtsalt, et me peame veel ükskord proovima ja ongi kõik. suur tänu. ma olen eh, täiesti teiega nõus, lugupeetud kolleeg. ja hetke pärast hääletus avataksegi. nii et ma palun, kes hääletavad poolt hääletage, vajutage poolt nuppu, kes on vastu või jäävad erapooletuks, valetage siis õiget nuppu. see ei ole mitte mingisugune uuendus ja nüüd on hääletus avatud Czy wszyscy zagłosowali? Kas kõik on hääletanud? What is, what is, what is that? What is, what, what?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 trzysta trzydzieści cztery głosy za kolmsada kolmkümmend kuus häält poolt sada seitsekümmend kuus vastu kakskümmend seitse erapooletut tegemist on kvalifitseeritud häälteenamusega kvalifitseeritud häälteenamus, nagu ma teile ütlesin ma tahaksin nüüd õnnitleda eh, meie kolleegi Laslo Türkesit, kes eh, on nüüd Euroopa Parlamendi asepresident kvalifitseeritud häälteenamusega. ma soovin talle edu tema töös. härra asepresident on üheteistkümnes asepresidentide reas. Well, three, three, eh, sõna on tele- eh,, parlamendiliikmel kolmsada kolmkümmend üks. minu masin ei töötanud, mina hääletasin vastu härra president, mina ei taha nüüd seda asja siin venitada. ma ei taha seda rohkem venitada, härra president, aga see, mida te ütlesite oma eh, juhtnöörides oli see, et inimesed hääletavad kas poolt või jäävad erapooletuks, aga nüüd praegu teie räägite siin, et on poolt, vastu, erapooletud. ma saan aru, et kui inimesed oleksid hääletanud eh, teistmoodi, siis oleks ka tulemus olnud teistmoodi ja mina ütlen, et teeme ükskord uuesti ja teeme nüüd seekord õigesti. Eh, eh, suur tänu kõik reservatsioonid selle hääletuse osas. kõiki neid reservatsioone eh, käsitletakse tavalisel moel. Eh, saavutatud on eh, kvalifitseeritud häälte enamus, härra Töökes on ametisse valitud ja kõik reservatsioonid, mis teil on, lähevad arvesse. ja kui teil on veel eh, mingeid eh, teisi arvamusi, siis palun tulge nendega välja täna-homme. ja ma püüan nendega tegeleda Just, uh... tere hommikust! me nüüd äh, püüame uuesti äh, elektroonikaseadmed paika saada, selleks kulub, kulub paar minutit, aga vahepeal üks kõneleja. härra Svoboda. härra president, mina tahtsin öelda seda, et äh, hääletus, et toimub hääletus ja praegusel hetkel tundub, et selle hääletuse kaudu oli meie kojas eh, seitsesada kaheksakümmend üheksa inimest, seda on liiga palju, ma loodan, et edaspidi enam niimoodi ei lähe. We have to right, Sir Robert. On Mr Svoboda's point. mis puudutab härra Svobodal märkust, kui hääletuse lõpus on midagi lisada, siis ma, eh, siis ma teavitan teid sellest eh, härra swoboda eh, välja toodud fakt on äärmiselt oluline, sellepärast et minu kolleeg siin eh, lõi kokku numbreid ja kui siis selgub, et hääletas rohkem inimesi, kui eh, üldse kohal on, siis eh, seda hääletust ei saa arvestada kojas plaksutatakse. ja meie praegu äh, peaksime tegutsema niimoodi, et te äh, viite ja arutate seda asja juhatuses ja teha seda otsemaid, sest et homme tuleb uus hääletus ja meil on vaja tagada, et ikkagi süsteem töötaks normaalselt. As I said, I'll try and get back to you before the end of this vote ma tõepoolest eh, püüan vastata teile eh, enne selle hääletusvooru või pärast selle hääletusvooru lõppu ja tõesti, me ta pro-, proovime härra Svoboda märkusega tegeleda niipea kui võimalik. nii et, et niipea kui võimalik, eh, tulen selle teema juurde tagasi, aga minge nüüd edasi normaalse hääletuse juurde. ja esimene punkt on härra Matera raport, see puudutab globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist. aga enne, kui me hakkame hääletama, annan ma sõna raportöörile. suur tänu, kolleegid. praeguses majanduskriisi kontekstis üks eh, väga raske ülesanne, mis meie majanduste ees seisab, on eh, tööpuudus sest et Eurotsooni maades eh, on see juba tõusnud kümne protsendini. Euroopa institutsioonid on ette valmistamas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet, paika on pandud majanduse stimuleerimise pakett eh, ja praegusel hetkel me peame seda fondi väga hästi kasutama ma mõtlen globaliseerumisega kohanemisfondi ning tõepoolest see fond tuleb kasutusele võtta nii kiiresti kui võimalik selleks, et eh, aidata inimesi, eh, kes töötavad ettevõtetes, mida on haavanud kriis. meil on vaja seda eh, fondi ka promoda liikmesriikide hulgas. By suur tänu ja nüüd hääletus, nimeline hääletus, hääletus algab. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. poolt viissada seitsekümmend viis, vastu viiskümmend üks, erapooletuid kakskümmend viis nüüd järgmine globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. avatud hääletus äh, algab ja nüüd lõppenud, ka see kiideti heaks. järgmine teema on ka proua Matera äh, raport, ka see toimub nimelise hääletusega, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. ka see võeti vastu ka järgmine raport on Promatera raport, nimeline hääletus, hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud. ka see on vastu võetud. tänan, proua Matera. järgmine raport on härra Tremopolosele raport Regionaalpoliitika ja selle rahastamise läbipaistvus kõigepealt annaksin sõna raportöörile härra Trimopolisele, palun, teil on sõna. Äh, tänan, härra president, äh, lugupeetud president ja kolleegid, selle raporti eesmärk ähm, regionaalpoliitika rahastamise läbipaistvusest ähm, on ju oluline see, et kõik, kes sellest allikast raha saavad äh,, peaksid olema kodanikele kättesaadavad, see on tähtis demokraatia toimimise seisukoha pealt eh, Euroopa tasandil. selle raporti koostasin ma Regionaalarengu Komisjoni ülesandel ja tulevikuregulatsioonid, eh, struktuurifondide ja nende regulatsioonide sisu on osa sellest eh, raportis. siin räägitakse ka mm, õigustatud isikute äh, registrist ja sellest, milline on nende omavoline side. siin me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja mm, komisjon peaks koostama sellise esialguse struktuuri selle info kohta, mida peaks koguma ja läbipaistvuse teema äh, peaks kindlasti hõlmama ka rahalisi ja mm, eelarvelisi kontrolle, samuti peaks omavaheline suhtlemine, teatiste koostamine kuuluma selle teema juurde, et me mõistaks täpselt, mis selles valdkonnas reaalpoliitikas toimus, et vältida ka pettusi et aru saada, milline see kett peab olema, milline iga selle eh, keti eh, lüli peaks välja nägema ja milliseid dokumente see tegevus peaks sisaldama, see on osa sellest paketist ja ka assotsiatsiooni klausel, mis eh, seob raha allika raha vastuvõtjaga. ma tahaksin tänada ka variraportööre teistest äh, poliitilistest äh, fraktsioonidest töö tulemuse eest. tänan ja nüüd on nimeline hääletamine selle raporti osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, tänan härra Tremov Polus. järgmine raport on härra Kelly raport Euroopa Liidu rahaline toetus rahvusvahelisele Iirimaa fondile. ma tean, et kolleegidele ei meeldi kõnelemine sellel ajal, kuid ähm, siiski ütlen paar sõna. me ei, seda teemat ei äh, arutanud eriti põhjalikult siin kojas Eh, paljud arvavad väljaspool Iirimaad, et tegemist on fondiga, mida finantseerib USA. muidugi USA mängib siin suurt rolli ja sooviksin tänada eh, ka Austraaliat ja Uus-Meremaad, kuid perioodil kaks tuhat kuus ja edasi on viiskümmend prot-, seitse protsenti eh, tulnud rahalisi vahendeid sellest fondi ikkagi Euroopa Liidust ja seepärast ei ole mingi saladus see, kui suurt rolli Euroopa Liit mängib eh, dialoogi ja leppimisprotsessis Põhja-Iirimaal. samuti sooviksin täna tänada kõiki inimesi, kes on kaasa aidanud rahu saavutamisele Põhja-Iirimaal, eh, eriti eh, Julie Adamsi parteid, keda ei ole küll kakskümmend aastat äh, rahuprotsessis osalenud ja teisi parteisid. Euroopa Liit peab hindama neid protsesse, mis on toimunud äh, rahu saavutamiseks äh, Põhja-Iirimaal ja ma loodan, et see protsess jätkub. ja ma loodan, et inimesed hääletavad ühehäälselt selle soovituse poolt ja ma palun Jumalat, et rahuprotsess minu päritoluriigiks äh, viidaks lõpuni. tänan teid! tänan, härra Kelly, ja nüüd hääletame seda äh, nimeliselt. hääletamine on alanud. The vote is closed hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. tänan, härra Kelly. ja nüüd eh, liigume edasi Marinescu raporti juurde. härra Buruni, suur tänu. sada viiskümmend kolleegi kadusid ära pärast viimast hääletust ja siis, kui me hääletasime asepresidenti, ma ei tea, kas see on kokkusattumus või igatahes on see asi, mida me peaksime uurima. me selgitame teile asju, mida, tähendab, ühesõnaga ma selgitan teile, mis juhtus asepresidendi valimisel, siin ei olnud tegemist mitte jumaliku vahelesegemisega, aga ja nüüd me läheme härra Marinescu raporti juurde. kõigepealt esimene plokk, eh, osa eh, hääletus, nüüd me hääletame esimest osa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd me läheme teise osa juurde. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes ka see on vastu võetud. nüüd me läheme edasi kaheksakümne teise eh, muudatusettepaneku juurde, me hääletame esimest osa sellest, tegemist on osalise hääletusega. hääletus lõppes see lükati tagasi. nüüd me hääletame teist osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ka see lükati tagasi, nüüd me hääletame kolmandat osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ka see on tagasi lükatud. nüüd me, eh, nüüd on siis nõukogu eh, ettepanek vastu võetud muudetud kujul ja nüüd härra Marinescu, suur tänu teile. nüüd me läheme edasi järgmise raporti juurde, see on David Martini raport. siin on terve muudatuste plokk. E, räägitakse saalist ilma mikrofonita. ma Äh, vabandan, et tegelikult meil jäi tegemata neljas nimeline hääletus eelmise raporti puhul, sest et äh, mulle öeldi, et äh, hääletusnimekirjast oli uus versioon, mis minuni ei jõudnud. ja nüüd siis Marinesko raporti neljas punkt aga sellega me saime ühele poole. nüüd meil siis on põhiseaduskomisjonist väga palju muudatusettepanekuid, esimene plokk, kes on poolt. Äh, tegemist on protseduurilise küsimusega. suur tänu, president. ma äh, sain aru, et äh, teile mõjub vähem Äh, et teie nägemine on parem võrreldes äh, härra Puusekiga, te näete ka seda, mis paremal pool toimub. tulles nüüd Martini raporti juurde, siis äh, sellega me peaksime Äh, lahendama need probleemid, mida on tekkinud Lissaboni lepingu äh, äh, rakendamisega. aga siin on mõned asjad, mis ei puuduta üldse Lissaboni lepingut ja lähevad üldse ähm, vastu seadusandlusega. teemad tõstetasid ähm, fraktsioonilise kuuluvuseta inimesed, aga mulle tundub, et siiski tegemist on tõsise asjaga ja e, mina igatahes e, kahtlen selles, kas e, kas mittefraktsiooniliste kuuluvuseta inimeste puhul rakendatakse õigeid kriteeriumeid, kas siin on tegemist ka erapooletusega? mulle tundub, et siin on asi, mis peaks minema Euroopa kohtusse ja ma arvan, et see peaks olema hääletusnimekirjast välja võetud suur tänu, härra Koonis, võib-olla te tuletate eh, endale meelde, et eh, ma ütleksin, et minu poliitilised vaated on niivõrd erinevad teist, et ma ütleksin, et mitte fraktsiooniliseta kuuluvuseta on inimesed, kes ei kuulu fraktsiooni. Eh, nüüd põhiseaduskomisjonis viiskümmend muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. E, üks, kaks, üks muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, me peame kontrollima asja. sada kakskümmend üks nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd eh, muudatusettepanek number kaks. kes on poolt? Äh, vabandust, see langes ära. nüüd äh, üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vabandust, ütleb president. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend kaheksat kontroll lõppes. see on tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga kontrollime üle, muudatus sada kaheksa Äh, hääletus lõppes. see on vastu võetud kolmsada üheksakümmend kuus, kahesaja viiekümne vastu. Äh, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd sada kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd me läheme edasi kuuekümne eh, teise ja kuuekümne neljanda juurde, need on koos sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, eh, erapooletud, tagasi lükatud aga nüüd on sõna härra Martinil. vabandust, ma ei taha nüüd asju pikemaks venitada, aga siin on kaks tehnilist asja, enne kui me lõpetame. nagu te teate, algas see protsess möödunud novembris ja meil on siia vaja lisada uus tekst, mis eh, seoks möödunud novembrise hääletuse praeguse hääletusega et me võtame arvesse kahekümne viienda novembri eh, otsuse kaks tuhat viis, see puudutab parlamendi reegleid eh, vastavalt Lissaboni lepingule, see on tehniline punkt ja need reeglid jõustusid esimesel detsembril kaks tuhat üheksa ning sellepärast ma palusin, et te äh, rakendaksite tava, tavalist reeglit kakssada kuus esimene osa, nii et see tuleks äh, arvesse järgmise osa äh, istungil. suur tänu, härra Martin. ja nüüd me tuleme järgmise raporti juurde, mis puudutab eelarvet kaks tuhat üks ja triaal ja kolmepoolseid läbirääkimisi. E, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kas soovite seda kontrollida? muudatusettepanekud üks ja kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud Is... ja hääletus on lõppenud. hääletajaid kuussada viiskümmend viis äh, tagasi lükatud, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. neliteist, osade kaupa, kolm osa. esimene osa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. ettepanekud neli ja kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. selge oli tulemus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitseteist osade kaupa, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see ei ole selge, kontrollime, lõige nelikümmend kuus, hääletus on alanud Is... ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. edasi ettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kakskümmend, kakskümmend kuus poolt. soovite kontrollida kahtekümmend viite, kontrollime kakskümmend viis, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend seitse vastu ja kakssada viiskümmend kolm poolt äh, aeglasemalt, aga täpsemalt, andestage. siis kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis ja kakskümmend kaheksa hääletus osade kaupa mõlemad osad nimelised hääletused, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend üks vastu, kaks üheksa kolm poolt, teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. viissada nelikümmend üks poolt. kuus ja kakskümmend üheksa identsed, osade kaupa hääletamine, kaks osa, mõlemad nimelised, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. ja nimeline hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelisada üheksakümmend viis poolt, sada viiskümmend seitse vastu, vastu võetud. seitsmes ettepanek, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis pealegi ka seitset, hääletus on alanud. Ah, ah. hääletus on lõppenud sada, kolm, kaks, kaheksa poolt, kolmsada kuus vastu, seega vastu võetud, kuid väga napilt. kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud. kontrollime siis ka seda, kaheksas, eh, me kontrollime, hääletus on alanud. mina ütlen, et tagasi lükatud, eks näe. hääletus on alanud, hääletus käib ja nüüd on hääletus lõppenud. ma eksisin seitsme hääle võrra vastu võetud, vastu võetud seitsme häälega. ma palun vabandust. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd panen ma hääletusele kogu resolutsiooni muudetud kujul, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada seitsekümmend üks poolt, nelikümmend viis vastu, õnnitleme raportööri nüüd edasi. härra Langeni raport tuletisinstrumentide turud edasised poliitikameetmed. ja ma panen hääletusele erinevad lõiked. kui te ei, me hääletame neid eraldi, kolmkümmend üks, kes on poolt, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunkt K, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, põhjenduspunkt S S. põhjenduspunkt S nagu suhkur, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt X, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud suure enamusega. õnnitleme härra Langenit. edasi asjade internet, proua Padjai Kutšeti raport praegu raportöör kohe peaks äh, sõna võtma ning seletama, mis on asjade internet, kuid olgu pealegi, siin on kolm muudatusettepanekut, kõik raportööri omad, üks kuni kolm, me hääletame neid koos, kes on poolt. vastu, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud suure enamusega, suur aitäh teile ja õnnitleme raportööri. edasi, härra Soose Wagneri raport, mis puudutab interneti haldamist, järgmised sammud. kõigepealt lõige kuus, see on osade kaupa hääletamine, kaks osa ja nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, edasi lõige neliteist, jälle nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kuusteist, äh, hääletus osade kaupa, mõlemad nimelised hääletused, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi lõige kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. suur aitäh härra Soosa Wagnerile. edasi härra Vinkleri raport ühenduse innovatsioonipoliitika muutuvas maailmas lõige nelikümmend kaks, kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd nüüd äh, resolutsioon tervikuna muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. suur aitäh härra Vinklerile ja me läheme edasi härra Cashmani raportiga aastatuhande arengueesmärkide kohta. kõigepealt äh, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kontrollime. hääletus on alanud, see on siis muudatusettepanek number kaks. hääletus on lõppenud. tõesti, tagasi lükatud kuue hääle enamusega, kolmsada kuusteist kolmesaja kahekümne kahe vastu. nüüd lõige seitse osade kaupa, mõlemad osad on nimelised, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka see on vastu võetud. lõige kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige kolm. soovite kontrollida, kontrollime. siiamaani on väga hästi läinud. aega oleme kõvasti võitnud. nüüd siis lõige kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kuus koma saja kuuekümne kaheksa vastu, number kolm, kes on poolt, vastu. oi, see on nimeline hääletus, ütleb president ja palub vabandust, nimeline hääletus on alanud. ja nüüd on see lõppenud, tagasi lükatud. nüüd neli, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu mulle tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime. Äh, ettepanek kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmsada kuuskümmend üheksa kahesaja kuuekümne kolme vastu. seega edasi tuleb lõige kakskümmend kaks, kaks osa, esimene osa on nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud teine osa, hääletus on alanud siiski teine osa ei toimu nimelise hääletusena, kes on poolt? teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kolm, kahes osas, mõlemad nimelise hääletusega, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kontrollime. lõige kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palun vabandust. lõige kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda peame siiski kontrollima, lõige kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletame. hääletus on lõppenud vastu võetud, vastu võetud. härra Weisgeber, kodukorda puudutav küsimus, proua Weisgeber vabandust, et ma pean sõna võtma, kuid minu hääletamismasin läks katki, seetõttu ei olnud mul võimalik hääletada. palun saatke mulle tehnik. jah, me saadame teile tehniku. ja lähme edasi, lõige nelikümmend kaks, neljas osas kõik nimelised. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osanimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa. neljas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd ettepanek number viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt E kes on poolt, vastu ähm,, erapooletuid tagasi lükatud ja X, kes on poolt, vastu, kontrollime põhjenduspunkt X, äh, kontroll on alanud. hääletus, kontrollhääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd hääletame me resolutsiooni tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja nüüd, nüüd kui me jõuame viimase hääletuseni, räägin ma teile põhjalikumalt autori soovidest, kuid enne ootame ära tulemuse. It was in favour. The roll call vote, I am sorry, the vote is closed. vabandage, kõigepealt sulgen ma selle hääletuse. hääletus on lõppenud, härra Cashmani raport on vastu võetud, kolmsada viiskümmend kolm poolt ja kakssada kuus vastu, õnnitleme raportööri Some... vabandust, siin on olnud täna palju segadust. aga segadus hakkab lõppema, sest me jõuame lõppu. me läheme edasi ettepanekuga võtta vastu otsus Kari Foorumi EÜ parlamentaarse komitee loomise arvulise koosseisu kohta, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. nüüd, kolleegid Need, kes soovivad jääda kuulama hääletuses selgitusi äh, ja need, kes tahavad kuulda selgitusi Tokeshi valimise kohta, siis äh, hääletas kuussada kakskümmend üks ähm, äh, liiget ja poolt oli kolmsada kolmkümmend neli liiget, erapooletuks jäi kakssada kaheksakümmend seitse, kuid neid ei loeta antud häälteks absoluutne enamus, mida meil nende tingimuste juures oli vaja, oli sada kuuskümmend kaheksa häält. härra Tokes sai kolmsada kolmkümmend neli poolthäält. seega sai ta rohkem kui sada kuuskümmend kaheksa häält, mis on nõutud absoluutne enamus antud koosseisu puhul ja elektroonilist hää hääletamissüsteemi kasutatakse alternatiivina äh, paberi kasutamisele. kui me oleksime pannud sedelid hääletamiskasti, loetaks kokku ainult poolthääled nagu proua Rotberend ka seletas, ei ole üldse võimalik vastu hääletada, sest need, kes ei taha anda poolthäält, ei kirjuta sedelile mitte midagi. seetõttu me tervitame ja õnnitleme härra Tokešit veel kord. ja peale seda, mis ma nüüd just ütlesin, lähme me edasi selgitamaks neid antud hääli, mida me andsime täna hommikusel hääletamisel. Mr Lambronidis has a point of härra Lambronidisel on äh, protseduuriline küsimus. härra president, ma tahaksin ikkagi asjadest õigesti aru saada.